saanud ALDE ja EFN eh, fraktsioonidelt mõned taotlused delegatsioonidesse määramise kohta ning eh, need eh, lisatakse tänasele päevakorrale. kui vastulauseid ei esitata, enne protokolli kinnitamist on ettepanekud ka kinnitatud